vast on kohatu sõltumatu inimese soost. sõna boniche prantsuse keeles. nüüd lähme hääletuse juurde. kõigepealt tervitaksin Kirgistani Vabariigi parlamendi delegatsiooni, kes on Euroopa Parlamendis täna siin. täna on meil tegemist kolmeteistkümnenda parlamentaarse koostöökomisjoni koosolekuga, mis ühendab Euroopa Liitu ja Kirgistani Vabariiki. Euroopa Parlamendi jaoks on suur au, et olete meile täna äh, külaliseks, soovime teile head äh, koosolekut selleks, et tugevdada koostööd ja sõprust meie institutsioonide ja rahvaste vahel. nõukogu esimese lugemise positsioon on meile saabunud, see puudutab äh, impordikaitset, äh, kus, kui tegemist on dumpinguga või toetustega kolmandatelt riikidelt. see mainitakse ära protokollis. Brandamäel on aega kolm kuud vastuseks alates homsest